päevakorrapunkt on proua Balzani raport paranduseelarve projekt number üks murd kaks tuhat kaksteist ITER-i rahastamine. ja annangi sõna kohe proua Balzanile. suur aitäh, härra president daamid ja härrad, volinik täna õhtul arutusel olev ettepanek kujutab endast kokkulepet, mille sõlmisid eelarvepädevad asutused detsembris ja see puudutab ITER-i äh, programmi rahastamist kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ITER on Äh, oluline Euroopa Liidu jaoks, aga ka riikidele nagu USA, Jaapan, Hiina, äh, äh, kulukohustused hõlmavad kuussada viiskümmend miljonit eurot ja tuleb ähm, ja see on seotud rubriigiga number üks. see ettepanek võimaldab eraldada kuussada viiskümmend miljonit kulukohustuste poole pealt. kokkulepe, millel see ettepanek põhineb, moodustas olulise osa eelarve läbirääkimistest ja peaks ütlema, et see oli oluline äh, eeltingimus äh, lepitusprotsessi äh, edukaks lõpuleviimiseks see oli vajalik selleks, et suurendada äh, rahastamist sellistes olulistes asjades nagu elukestev õpe seitsmendas raamprogrammis ning äh, ennekõike ITER-i rahastamine äh, selleks, et kasutada nii vähe kui võimalik ülekandeinstrumenti. ja ITER on nüüd sees kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves, eh, ilma et see mõjutaks teiste programmide eelarvet, see tähendab, et eh, see rahastamine ei toimu teiste programmide arvelt. see on äärmiselt tähtis. kokkulepe eh, puudutab ka kahe tuhande kaheteistkümnenda eelarve rakendamise väga tundlikku küsimust. me keskendusime esialgsete hinnangute ähm, peale läbirääkimistes, aga pärast seda tuleb väga oluline osa, eelarve täitmine ja maksete tegemine, mis on samuti väga tundlik küsimus. ma loodan, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve täitmisel õnnestub meil jätkata seda väga positiivset ja konstruktiivset äh, koostöökliimat, mis on olnud komisjoni ja nagu ka parlamendi vahel. suur tänu selle sissejuhatuse eest, nüüd sõna volinik Levanovskile. president Kalis Francesca, loomulikult komisjoni nimel ma tervitan äh, teie raportit, äh, parlamendipoolne jah milles lepiti kokku ja raport kajastab poliitilist kokkulepet, millele jõuti eelmise aasta detsembris. ITER-i lisarahastamine eh, üks koma kolm miljardit eurot eh, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. Eh, ja see hõlmab ülemmäärade tõstmist äh, rubriigis üks ja me ei saa muidugi ennatlikult arvata, mis saab toimuma rakendamisfaasis ja äh, küsimus on ka järgmise aasta eelarves, kust leida kolmsada kuuskümmend lisa Eh, miljonit ilma kahjustamata teisi programme. see on eh, minu poolt kõik, aitäh tähelepanu eest! suur tänu, volinik, ja nüüd äh, fraktsioonide nimel esinejad, kõigepealt äh, kaks minutit äh, härra Levija. lugupeetud president, kolleegid nagu proua Balsani meile ütles, äh, paranduseelarve projekt number üks kaks tuhat kaksteist äh, kujutab endast kolme institutsiooni vahelist kokkulepet äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprotseduuri läbirääkimistel üks koma kolm miljardit eurot ITER-ile vastava ajaperioodi jooksul see tõstab rubriiki üks A kuuesaja viiekümne miljoni euro võrra. me toetame proua Balsani raportit ja kutsume üles selle poolt hääletama. kokkulepe, mis sõlmiti lepitusprotsess eelmise aasta lõpus oli edukas ja peab ütlema, et ITER on ilmselt üks olulisemaid asju, millest me rääkisime ja see saab olema ka oluline kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvega seoses. kahekümne viiendal aprillil äh, volinik Levandovski esitab meile äh, järgmise aasta eelarveprojekti ja me ootame, et kolmsada kuuskümmend miljonit eurot, milles kokku lepiti ITER-i lisakulude rahastamise osas, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvest eh, jääks eh, alles, ilma et see mõjutaks muude Euroopa poliitikate rahastamist, eriti eh, need poliitikad, mis aitavad meil saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. Need on meie ühised strateegiad ja prioriteedid ja ma loodan, et ka nõukogu nõustub sellega. aitäh,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 komisjon ja Euroopa Parlamendi suuremad fraktsioonid mõtlevad ühes suunas ja on nõus toetama detsembris saavutatud kokkulepet ja on nõus kulutuste ülemmäära suurendamisega. niisuguste kulukohustuste ülemmäära suurendamine on oluline, kuid seejuures on oluline rõhutada, et nende vahendite suurendamine tekitas esialgu teatud kõhklusi, kuivõrd me pidime endale teadvustama, et asi pole mitte ainult vahendite suurendamises ja me ei räägi mitte ainult aastatest kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist, aga see maksab olulist rolli kuni aastani kaks tuhat kakskümmend välja ja selles mõttes on väga oluline, et liikmesriigid näitaksid poliitilist tahet seda projekti toetada. meil on vaja jälgida, et äh, ülemaailmsed äh, arengusuundumused, üleilmastumine äh, ja uued elanik-, maailma elanikkondade rühmad, kes astuvad energiatarbimise lavale. me peame nend-, selle eest kõige eest juba täna ette mõtlema. ma leian, et kogu Euroopa Liit peaks meenutama seda kuupäeva, millal käivitati ITER-i projekt. see oli esimene samm pärast külma sõja lõppu, kui Nõukogude Liidu parteijuht ja endine president äh, Ronald Reagan tulid kokku äh, koostöö nimel teaduse valdkonnas. see oli tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal ja ma pean rõhutama, et see aasta ja see kohtumine oli ITER-i projekti algatamise eeldus meie otsus äh, ITER-i projekti ellu viia on igal juhul poliitiline otsus, poliitiline otsus selle kohta, et oleme otsustanud lõplikult tõmmata joone alla külmale sõjale. ma tervitan seda projekti. ma olen kindel, et oleks keeruline leida mõnda teist sellist projekti, mida Ungari Äh, kes elab ka üleilmses maailmas, saaks toetada nii täiel määral kui ITER-i projekti seetõttu me mitte ainult finantsiliselt ei toeta seda mitte ainult energiavarustuse seisukohalt, vaid eeskätt poliitilisest seisukohalt lähtudes. suur tänu nüüd kolm ja pool minutit, härra Haaglund. suur tänu, härra esimees, tere õhtust, kolleegid. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri ja siinkohal tahaksin ma ära märkida, et ma olen väga rahul raportööri tööga komisjonis ning ma olen rahul ka meie fraktsiooni nimel, et me jõudsime ka sellisele lõpptulemuseni, mis läbi meil on võimalus ITER-it kauem rahastada. meie jaoks oli ITER-i rahastamise protsessi paikapanemine üsna keeruline, see kõigepealt oli näha, et nõukogu ei kavatse täita oma kohustusi ja poliitilisi lubadusi, kus öeldi, et rõhutatakse teadustööd. samas nägime me ka selliseid arenguid, et nõukogus üritati teha kärpeid rubriigis üks A, kus ähm, teadustööd teadustöö rahastamine toetab rohkem kui ükski muu rubriik kakskümmend kakskümmend eesmärke ning kui nüüd hakataks sealt rubriigist raha välja võtma, ütlesime meie ei, parlament oli ühtne, eelarvekomisjon siin samuti ja tulemus selle kõige valguses on üsna hea. samas tuleb rõhutada, et vähemalt meie fraktsiooni arvates ei ole see tulemus ideaalne samas võttes arvesse eelnenud arutelusid, siis eh, ega me midagi rohkem polekski võinud saavutada. tuleviku suhtes on lihtne nõustuda ees, eelkõnelejatega, ITER-il projektil on suur potentsiaal, samas arvan ma, et eelnenud aastad näitavad, et meil on tarvis roh-, üle vaadata, kuidas ITER-it juhitakse, sest me ei tohiks tek-, lasta tekkida olukorral, kus suur projekt, mis kulutab maksumaksjate raha ning ka teadusfondide raha, et seda juhitakse nii halvasti, et me peame leidma selliseid uut, uudseid lahendusi selle projekti päästmiseks, see ei ole üldsegi hea lahendus. see näitab ka, et järgmise finantsraamistiku puhul on meil tarvis paremat, tugevamat lahendust ITER-i rahastamiseks, sest kolme või viie aasta pärast ei oleks meil tarvis täpselt sedasama asja arutada siin, ehk siis kuidas fond, äh, fondidest raha üle kanda lisaks veel ITER-ile. ebameeldiv oli see, et nõukogu ei suutnud lõppotsust vastu võtta ning veel lõppfaasis mõningad delegatsioonid ei olnud kokkuleppega nõus, ma, ma olen väga rahul sellega, et nad mõistsid seal, et see on soovitav tulemus ning nüüd nad loodetavasti hoiavad kokkuleppest ka kinni. loodetavasti ka me õpime sellest protsessist, sest võttes arvesse kakskümmend kakskümmend strateegiat, tuleb silmas pidada, et ITER-ile eraldatud raha toob kaasa ka majanduskasvu ning tulevikus ei tohi me seda lubada, et teadusprojektide rahastamine väheneb. ma tahaksin tänada raportööri ning kõiki selle dokumendi kallal töötajaid, sest tulemus on tegelikult väga hea. suur tänu! nüüd kolmeks minutiks proua Düra. Euh, aitäh, härra esimees Euroopa on juba mitmeid aastaid olnud kriisis ning on seda arvatavasti veel mõned aastad. kõikide liikmesriikide eelarved on pingul ning kõik liikmesriigid annavad oma parima, et eelarveid tasakaalustada. meie soovime siin näidata Euroopa Liidu lisandväärtust ning seda ajal, mil isegi kõige fanaatilisemad meist vähendavad eelarveid ning nüüd võtame me vastu sellise otsuse nagu täna õhtul. minu arvates on see veidi pelutav. kriisi ajal kutsutakse meid täna õhtul ning homme hommikul üles vastu võtma sellist lisaeelarvet, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lisab kulukohustustena ITER-i projektile kuussada viiskümmend miljonit eurot, kus on juba niigi nelisada kuuskümmend miljonit kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ehk siis kokku kak-, üks koma kaksteist miljardit. see, mõist-, mõistate, et see on üks protsent Euroopa Liidu eelarvest, meil ei ole tegelikult ju raha ning nüüd üks koma kaksteist miljardit läheb projektile, mille puhul isegi kõige suuremad optimistid isegi ütlevad, et võib-olla kahe tuhande viieteistkümnendal või kaheksateistkümnendal aastal võib näha mingisuguseid tulemusi, kas me oleme hulluks läinud? olukord on väga halb, me oleme kõik uppumas ning nüüd rahastame me projekti, mille puhul keskpikas perspektiivis mingisuguseid tulemusi näha ei ole, me võib-olla siin kuskilt mujalt raha ära ei võta, kuid kogu seda raha võiks tegelikult kulutada kuskil mujal, me ei kuluta seda näiteks taastuvenergia jaoks, mille mõju oleks kohene kui me kohe investeerime taastuvenergia allikatesse, siis me näeme tulemusi kohe, mitte äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, me näeme seda kahe tuhande kolmeteistkümnendal või neljandal aastal ning loome ka töökohti. seetõttu ma ei mõista, kuidas me saame käituda nii ogaralt ajal, ajal, mis on väga raske. Te ütlete, et see eelarve on ammu paika pandud, aga see toimus kolmkümmend aastat tagasi. kas me ei võtagi arvesse nüüd seda, et eurooplased muutuvad järjest vaesemaks, et nad ei usu enam Euroopasse, kus me ei võta arvesse seda, et liikmesriikidel on keeruline oma eelarveid tasakaalus hoida, see kehtib ka meie enda kohta ning nüüd kulutame me üks koma kaksteist miljardit. ning nagu te ütlesite, see raha loopimine jätkub ka kahe tuhande kahe, kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal aastal. jah, me soovime ju eelarvest kinni pidada, kuid kõik näidud on punases. seega, rohelised ei saa sellise eelarve muutuse poolt hääletada. suur tänu, järgmisena kolmeks minutiks Richard Ash Ashworth, vabandust, kõigepealt sinine kaart proua Durandile kas te olete nõus? Eh, proua Hertsog, suur tänu! aitäh! teen lühidalt. vaatame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet, mis ei ole tegelikult ajast maha jäänud, vaid kolmkümmend seitse aastat ajast ees ning kas Äh, rohelised ei toeta kahe tuhande viiekümnenda aasta teekaarti ning meie edumeelseid samme järgmise kolmekümne seitsme aasta jooksul. proua Düran. jah, siin on probleem. tuumaenergia kuulub minevikku, sellest peame me ennast välja rabelema ning vesinikuenergiasse soov-, termotuumaenergia äh, on midagi sellist, millesse mõned inimesed usuvad fanaatiliselt. me küll külastasime ka Kadashi, seal saadud vastused ei olnud üldsegi veenvad ning ma ei saa aru, miks me sellisesse imelikku asja endiselt veel usume. suur tänu ja nüüd kolm minutit Richard Ashford. härra president, härra volinik ma kinnitan teile, et meie Ühendkuningriigis usume, et oluline on see, et Euroopa oleks järgmise põlvkonna, järgmise energia ala, põlvkonna energiateadustöö esirinnas, seetõttu toetame me ITER-i projekti. ning seetõttu toetame me ka seda kokkulepet nõukoguga. me mõistame, et sellega eraldatakse lisa kolmsada viiskümmend miljonit eurot ning see on ka osa sellest muudetud eelarvest tuleb siin tunnust, tunnistada ka minu enda isiklikku huvi, sest praegune um, uurimislaboratoorium Oxfordi lähedal asub minu valimisringkonnas, aga ma kinnitan teile, selle rajatise tuleviku tagamise läbi tagame me ka projekti, mis annab tööd üle viiesajale teadlasele. Need inimesed toodavad maailma juhtival tasemel tehno-, tehnoloogiat ning nende ekspertteadmisi, kui päris aus olla, ei saa me, nende kaotamist ei saa me endale lubada. aga, härra volinik, ma hoiatan teid. sellise avangardse tehnoloogia puhul käivad alati kaasas liigsed kulutused ning hili-, äh, ületatud tähtajad. teeksin siin kolm märkust. esiteks lisarahad tuleb leida olemasolevast eelarvest ning see kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kokkulepe ei kutsu üles liikmesriike leidma lisarahasid. see on õige, sest meie valitsused ja eelarved on niigi pinges. see peab kehtima ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. teiseks, see on maksumaksjate raha. seetõttu on oluline, et me tagame ka finantsdistsipliini teadlaskonna hulgas. samas on ka oluline, et meie siin kojas tagaks vastutustundliku järelevalve selle tööstusharu üle. selleks aga on vaja meid piisavalt ka informeerida ning härra volinik, ma palun teid, et te meile ka piisavalt infot annaksite, et me saaksime oma otsuseid vastu võtta. ning lõpetuseks rõhut-, on, on hädavajalik see, et ITER kaasataks ka järgmisesse finantsraamistikku, et seda ei jäetaks sealt välja. me soovime, et selle rahastamine oleks kaitstud, sellel oleks kindel eelarve ning et see oleks ka aruandlus kohustuslik. suur tänu ning nüüd kaks ja pool minutit proua Andreasse. aitäh, president, ma ei ole tuumaenergia tuumasünteesienergia vastu, aga Euroopa Komisjon peaks õppima oma vigadest, kahjuks aga seda ei juhtu, näiteks Galileo projekti hinnaks äh, arvestades seitse miljardit eurot kahe tuhandendal aastal ja kahe tuhande kümnendaks aastaks olid kulud kasvanud kahekümne kahe miljardi euroni ja need kulud kasvavad järjest edasi, lõppu pole näha. see paralleel on ärevust tekitav nüüd planeeritakse kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat viis aastat hiljem kui esialgu. Eh, eksperimendid, eh, eh, mis peaks läbi viidama, ei tule enne kahe tuhande kahekümne viiendat aastat ja ehituskulud peaksid viielt miljardit kahe tuhande kuuendal aastal hinnati nii kasvama kümne miljonini ja käitluskulud veel viis miljardit võivad kasvada. üheksakümmend protsenti projektist äh, hallatakse osalevate riikide poolt ja tõenäoliselt me ei saa kunagi teada, missugune tegelik lõplik kulu on. maksumaksjad peavad teadma, mis on ITER-i kulu, sest nemad lõppkokkuvõttes maksavad selle kinni. rahastatakse projekti, mis juba praegu äh, on läinud maksma viiskümmend protsenti rohkem, kui esialgu hinnati äh, eelarve kasutamine on katastroofiline. volinik Levanovski ütles, et et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, eelarve oli ülejäägis üle miljardi. paar aastat tagasi ütles ta meile, et see on suur puu, suures puudejäägis, kumb on siis tõsi? ITER samamoodi nagu Galileo ja nagu Euroopa Liidu eelarve on muutumas absurdsuseks. maksumaksjad ei eh, saa sugugi olla rõõmsad. ja ma võin täie kindlusega öelda, et me peaksime sellest projektist täielikult loobuma. suur tänu ja nüüd eh, poolteist minutit, härra Remek. suur aitäh, daamid ja härrad, ma pooldan ITER-i projekti liha, lisarahastamist äh, mitmel põhjusel. pikka aega olen olnud äh, arvamusel, et äh, tuumasünteesi energia võib olla lahenduseks energiapuudujäägile tulevikus koos teiste alternatiividega. Euroopa peaks olema esirinnas teadusuuringute ja arendustegevuse rahastamisel. samas see raha, mis meil on, tuleks pühendada peamistele projektidele ja jagada seda sihipäraselt. oluliste projektide jaoks on muidugi tarvis leida raha, mitte millegi eest ei saa ka mitte midagi, kuigi on kriisiaeg, on tarvis leida raha sellistele tähtsatele projektidele nagu ITER, see loob võimaluse ka väiksematele liikmesriikidele ja oluline äh, väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kes äh, tarnivad viiskümmend protsenti komponentidest. see projekt on oluline inimkonnale, kuigi võib-olla meie osad meist oma eluajal selle valimist ei näe. aitäh, edasi härra Kariga Poleida. aitäh, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, kõik need, kes siin hilisel tunnil veel kohal on. kui me, et arutada selle paranduseelarve projekti üle on ju tõeline ime, et komisjonil on õnnestunud koos parlamendiga ja selle eest tahaksin tänada raportööri, et on õnnestunud seda ühe koma kolme miljardiline summa leida nimelt rubriigi üks A all see tähendab ju seda, et on õnnestunud veenda nõukogu. et äh, siin on olemas vajalikkus võtta vastu uued kohustused ja äh, parlament on seda kogu aeg nõudnud. sest äh, vastasel korral oleks tegemist halva eelarvepoliitikaga kindlasti ei ole lihtne neid ühte koma kolme miljardit leida, kahjustamata teisi projekte, mis mahuvad samuti rubriigi üks A alla. kuid ma leian, et me oleme selleks suutelised, kui läheneme asjale positiivselt. Äh, üks kolleegidest siin viitas sellele, et seda ei tohiks tegelikult kriisitingimustes teha, kuid me ei tohi unustada, et ITER on väga tähtis projekt. me peame saavutama energiasõltuvuse, sõltumatuse ja seetõttu me peame olema suutelised ennast kokku võtma lähemaks viieks kuni kümneks aastaks, et see tagada. olen kindel, et et äh, ITER-i projekt kahekümne, kolmekümne, neljakümne aasta pärast tagab meie energiasõltumatuse täielikult. aitäh, sinine kaart äh, proua Tiranilt, kas aktsepteerite? suur aitäh ma ei tea, kuidas äh, te võite tutvustada seda projekti kui juhtalgatuse projekti kuigi meil kellestki, kellelgi ei ole kindlust, et see lahendab meie energiakriisi. energiakriisi kasutatakse lihtsalt ettekäändena, vaadake, kui raske on liikmesriikidel ots otsaga kokku tulla praegu oma eelarvetes. me ei leia piisavalt raha kak-, Euroopa kaks tuhat kakskümmend projektidele ja muudele asjadele, kuidas saab kasutada kriisi ees, ettekäändena selle asja rahastamiseks? ma ei saa aktsepteerida seda argumenti. aitäh, proua Durand, teie märkuse eest, aga kui Roheliste fraktsiooni esindaja meile ütleb, et me peaksime eh, olema reaalsuse tasandil, siis ma tõepoolest imestan, et te ei mõista, et see uus projekt peabki tagama uusi alternatiive energiavarustatuse tagamiseks minu arvates on tegemist lahendusega, mis tagab Euroopa Liidu energiasõltumatuse. tänu selle projekti tehnoloogilise väljaarendamisele on see võimalik ja ma leian, et üks koma kolm miljardit pole selleks suur raha. suur aitäh, nüüd proua Tikau, kaks minutit. aitäh tuumasünteesi energia pakub peaaegu piiramatu äh, puhta energia mm, võimaluse meile ja ITER-i äh, projekt ja reaktor, mis heidetakse Prantsusmaal, aitab ette valmistada järgmise põlvkonna reaktoreid ja äh, teeks Euroopast maailmas juhtiva regiooni selliste reaktorite ehitamisel. detsembris kaks tuhat üksteist parlament ja nõukogu sõlmisid kokkuleppe, mis näeb ette ITER-i projekti lisarahastamise kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist üks koma kolm miljardit eurot, millest äh, sada miljonit on kahe tuhande kaheteistkümnenda eelarves, kolmsada kuuskümmend miljonit eurot äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves ja rubriigil üks A ülemmäära eh, tõstetakse kakssada nelikümmend miljardit eurot. ma toetan ideed, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves tuleks sisse viia kuussada viiskümmend miljonit lisaraha. see äh, kajastab eelmise aasta lõpu kokkulepet. aitäh, härra president. asi on loomulikult koostöös ja asi on distsipliinis, piiriüleses distsipliinis. ma leian, et tuumasünteesi reaktor, mis hakkab äh, tootma tulevikuks energiat, on äh, lahendus, mis saab olla paljude teenistuses ja selles mõttes me ei tohi unustada, et ITER on oluline kogu äh, maakera elanike jaoks ja seda enam, et energiavajadus üha kasvab, kui me tahame lähtuda tõepoolest konkurentsi loogikast, siis me ei tohi sellele projektile selga pöörata. meil peavad olema käsutuses kahekümne esimesel sajandil niisugused ettevõtted, kes suudavad ITER-i projekti ellu viia. sest me ei saa energeetiliste lahenduste puhul lahu-, lahutada te-, teadust praktikast me ei tohi eh, olla seejuures aga raha raiskavad, aitäh. proua Maier, palun. suur aitäh, härra president härra volinik, kallid kolleegid, ITER-i näol on tegemist pikaajalise uurimusprojektiga. see tähendab seda, et me mitte iga kriisi ja iga keerulise olukorra puhul eh, loobuksime nendest lepingutest, mida oleme sõlminud tuleviku teadusuuringute, energiavaldkonna uuringute nimel ja e, teeme näo, et me ei peagi kriisi tingimustes sõlmitud lepingutest kinni pidada. seda enam, et ITER-i näol ei saa mitte mingil juhul olla e, juttu e, mineviku tehnoloogilistest lahendustest kui me räägime kolmekümneaastasest uurimisperioodist, siis andke andeks, see asi ei ole edasi arenenud soovitud kiirusega, kas või ainult sellepärast, et kolmkümmend aastat tagasi puudusid meil tehnoloogilised lahendused, mis meil on täna käepärast, näiteks nagu kogu eh, tänapäeval arvutitega võimalik, seetõttu olen, on selle aja jooksul toimunud siiski väga märkimisväärne areng. kui me aga räägime niisugustest suur-, suurejoonelistest uurimisprojektidest, siis on igal juhul tarvis tagada nende finantseerimine. ja selles mõttes on oluline, et Euroopa Liit mitmesuguste projektide toetusvõimaluste kaudu eh, teeks eh, võimalikuks selle, et projekt ellu viidaks, et seda projekti äh, hallataks normaalsel, adekvaatsel hea praktika tasemel ja et eh, me eh, arvestaksime eh, siseauditi tingimustes ka sellega, et kõik rahalised kulutused, mis tehakse, oleksid tõepoolest kontrolli all ja et meil oleks nii lühiajalises kui keskperspektiivis pidev ülevaade rahaliste, eh, rahalistest kulutustest. tegemist ei ole ju mitte mingi lühiajalise projektiga, seda enam on oluline, eh, et me selle sihikindlalt ellu viime olen ise kohapeal käinud ja tahaksin loota, et ka teie, proua Durand, toetaksite seda projekti, aitäh! suur tänu, nüüd üheks minutiks härra Franco. suur tänu, härra president, härra volinik, kolleegid. mul on, mulle valmistab see ITER-i lisaeelarve heameelt. kahe tuhande kahekümne üheksandal märtsil võeti see otsus meie eelarvekomisjonis suure häälteenamusega vastu. seeläbi ei hülga me strateegiliselt olulist projekti, kus Euroopa Liit mängib juhtivat rolli. ning mis võib tulevikus väga kasulik olla. mitte ükski seitsmest Euratomi liikmest ei ole küsimärgi alla pannud nende panust sellesse projekti Jaapan vaatamata Fukushima katastroofile on otsustanud ikkagi ITER-i kohustustest kinni pidada. muidu oleks sajad teadlased pidanud töö katkestama ning ITER-i projektiga oleksid kaasnenud kahjulikud viivitused. Katerishis töötavad, töötab praegu ITER-i raames üle tuhande teadlase. kahe tuhande viieteistkümnendast kahe, kaheksateistkümnenda aastani kaasatakse ehitusfaasis veel viis kuni kuus tuhat töötajat, me peame selle projektiga jätkama, sest see on meie aja sümbol. suur tänu, nüüd on kõnelejate nimekiri ammendunud, läheme edasi vaba mikrofoniga. ainult üks saadik on sõna soovinud, proua Passescu. suur tänu, härra president. ma tervitan kolme institutsiooni vahelist kokkulepet, mis puudutab ITER-i projekti lisaeelarvet. minu arvates on oluline see, et seda tehti seeläbi, et tehti kärpeid mujal, muude, muude eelarvete ridade puhul, mitte ei leitud raha veel lisaks. selle projekti rahastamine on oluline, sest ITER on üks ambitsioonikumaid teadusprojekte maailmas. selle projekti tulemused võivad sillutada teed uuele juurdepääsetavale ning puhtale energiaallikale. seetõttu ma õhutan teid leidma pikemaajalised rahastusallikad sellele rahvusvahelisele projektile. ma arvan, et Euroopa Liit peaks tagama selle projekti edukuse vastuvõetavate kuludega ning vastuvõetavate rahaliste ja tehniliste riskidega, seeläbi täidame me ka oma rahvusvahelisi kohustusi. suur tänu, nüüd annan sõna volinik Levandovskile härra president, kaks lühikest märkust. ITER, nimelt ähm, kontinentidevaheline projekt. selle projekti kohustuse täitmine on seotud Euroopa Liidu usaldusväärsusega, aga nüüd on kulud suuremad kui oodatud. samuti on probleeme juhtimisega, mis on tüüpiline ühisettevõtmiste puhul. Need on tõsised probleemid. kontrollikoda peab tegema selle projekti auditi ning kinnitama ka eelarve täitmise. me võime siit teha tuleviku jaoks omad järeldused, et ei tekiks enam kulude ületamisega seotud proje-, probleeme sellel kontinentidevahelise projektiga. proua Andressen, aga kui nüüd viisakas olla, siis see teie loogika kahe tuhande 2000 üheteistkümnenda aasta eelarve Aasius, seal oli üle kümne miljardi mitte makstud, mitte, mitte makstud eurot projektide jaoks, seda kahel põhjusel. kõigepealt finantsmäärustiku paindumatust ning teiseks rahade puudus. siit tuleneb ka probleem kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, kuidas hankida tulusid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveks me ju soov-, me ju soovime defitsiidita eelarvet, sealt tuleb ka see paradoks. aga see, et üle kümne miljardi euro jäi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal puudu, sellest tulenes see probleem. suur tänu ning nüüd kokkuvõtteks annaksin ma sõna proua Balsanile. aitäh tänan kõiki kolleege selle eest, et nad põhimõtteliselt enamikus toetate tänast raportit. ma saan aru sellest, et eh, siin on küsimusi, mida arutada, tuua välja selle projekti eelised ja puudused, aga me ju leppisime juba detsembris kaks tuhat üksteist kokku ja seetõttu me saaksime nüüd kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve lõplikult vastu võtta. me suutsime läbirääkimised lõpule viia ja suutsime seda kalendriaasta lõpuks. see on minu arvates erakordselt oluline, sest see projekt on väga tähtis. ja saavutatud tulemus on projekti tähtsuse vääriline minu arvates arvestab see eelarve selle projekti tähtsust ja, ja tulemus on selles mõttes kiiduväärne. mul on ka väga hea meel selle üle, et kogu see tulemus saavutati ühistöö tulemusel, aitäh! suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletatakse homme kell kaksteist. daamid ja härrad! järgmine päevakorrapunkt on härra Kasmarek